Κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίες Σωτεινή. Tere hommikust, daamid ja härrad. Me alustame tänase koosolekuga ning esimeseks päevakorrapunktiks on komisjoni avaldus ja see puudutab Euroopa Liidu üldist reaktsiooni HIV-AIDSi probleemile. tahaksin meelde tuletada, et pärast komisjoni avaldust on üks sõnavõtuvoor, sõna võtavad siis kõnelejad fraktsioonide nimel ning vaba mikrofoni ei ole. ma annan sõna härra Davidile komisjoni nimel, palun. härra Talli, vabandust Thank you very much, madam president. suur aitäh, lugupeetud president. mulle valmistab suurt headmeelt täna siin viibida ülemaailmsel AIDSi päeval ning ma tahaksin avaldada tunnustust Euroopa